kallid kolleegid. me juhatame seda osa koosolekust koos proua Kresslega. meil on kaks osa sellel koosolekul. enne kui me teeme siis koosoleku lõpus järeldused kell kümme kolmkümmend kuni kümme viiskümmend saab sõna kõigepealt eelarvekomisjon ja siis kakskümmend minutit küsimusi-vastuseid kolleegide poolt. komisjon saab viis minutit äh, vastuseks. küsimusi esitatakse viisteist minutit kõige rohkem ja siis äh, järgneb teine osa. eelarve peadirektoraat jällegi kakskümmend minutit teeb sissejuhatuse, siis jällegi küsimused-vastused, viisteist minutit ja viis minutit aega vastata komisjonil. ja lõpuks siis äh, järeldused ja äh, suunised äh, ja perspektiivid, millest räägivad meie kaks raportööri, proua Kressle ja härra Ashworth. seega aega on meil vähe ja koos härra Kresslega, kui vajalik, võime teha ettepanekuid äh, saata küsimusi ka eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni sekretariaadile kirjalikult äh, enne kolmekümne esimest jaanuari veel, kui te ei saa täna võimalust neid küsida otsekoosolekul. Äh, kaheksa teemat äh, on välja toonud komisjon oma esitluses ja see puudutab otseseid olulisi muudatusi praeguses finants, praegustes finantseeskirjades fraktsioonide poolt äh, välja pakutud äh, raportorid on sotsiaaldemokraatide seas Vladimir Manka, Nesmi Ali, Rahvaparteist äh, proua Niriada, kuue fraktsioonist Indrek Tarand, Roheliste seast kontrollikomisjonis Petri Sarvamaa Rahvapartei poolt, Ines Ajala Sender sotsiaaldemokraatide seast, ALDE ridades sama rapo-, variraportöör äh, härra Ali ja roheliste nimel Bart Stas. üheksa komisjoni regi, agri, empl-, empl, peš ja liibe eh, kaasatud komisjoni on eh, saanud eh, selle kohta teatise, viie komisjoniga ka on memorandum alla kirjutatud Agri, Regi, Empl, Tran ja ITRE et kaheteistkümnendal jaanuaril fraktsioon, äh, komisjoni esimeeste äh, konverentsi selle alla kirjutasid, kalender on veel paika panemisel, see lõppraport peaks esimes-, üheteistkümnendal mail tulema esitlusele, mis tähendab seda, et märtsiks peaks töö olema valmis ja kolmekümnendal märtsil tuleme meie veel ühiskoosolekule kokku oma komisjonidega. proua esimees äh, kas anname sõna komisjonile nende esitluseks ja komisjoni esindajaks täna on härra Olivier Valdek. palun, teil on sõna. Merci, monsieur president uh,. Good morning to all. tere hommikust kõigile uh,. alustaksin kohe esitlusega, kuna ma saan, ma saan aru, et uh, aeg on täna piiratud ning soovin äh, kinni pidada komisjonile antud kõneajast. esitluses äh, keskendume äh, põhilistele võtmeelementidele, kuna aeg on piiratud ning esiteks vaatame Euroopa Liidu vahendite saajate kasuks lihtsustamiseks, teiseks äh, Äh, meetme kontrollitaseme äh, lihtsustamine, äh, rahastamisvahendite tõhusam kasu, kasutamine ja kodanike kaasamine, need on siis põhilised elemendid, millele täna keskendun. alustame kõige olulisemast, lihtsustamine vahendite saajate jaoks. teate, et see on olnud üks kõige selgem tulemus avalikust konsultatsioonist, ehk siis Euroopa Liidu vahendite saajate jaoks menetluse lihtsustamine. me tahame, et eeskirju oleks vähem, et need oleksid lihtsamad, kuna see vähendab kulusid eh, mitte ainult eh, kodanike jaoks, vaid ka haldusüksuste jaoks. me oleme keskendunud lihtsustamisele, eh, kogu menetluse jooksul taotlemine, fondide kasutamine, rakendamine, maksed, auditid ja ekspostkontrollid samuti on sinna alla kaasatud keskendume maksetes äh, tulemustele, äh, tingimuste täitmisele, äh, oleme kehtestanud või oleme kehtestamas ka vähendamas mittetulunduslikkuse põhimõtte ka-, kaotamist. me soovime, et neid lihtsustatud põhimõtteid hakataks ka rohkem kasutama, miks? sellepärast, et me soovime vähendada aruandlust äh, ning sisendi asemel keskendume hoopis äh, tulemustele aruandluses, me üritame vältida ekspost äh, koormust audiitoritele. see ei mõjuta oluliselt eelarvet, komisjoni ettepanek ei suurenda automaatselt kulutusi. vaatame siis äh, kõik need muudatused ükshaaval ja väga konkreetselt üle, mida me oleme taotlusetapis teinud selleks, et et võimalike taotlejate elu lihtsamaks teha. esiteks oleme eemaldanud auditeerimiskohustuse, mis äh, oli äh, varasemalt kõigile alla seitsmekümne viie tuhandestele äh, meetmetoetlustele ning üle saja tuhande eurostele tegevustoetustele kohaldatav. oleme vähendanud ka siseriiklikke auditeerimiskohustusi Äh, kui audit tuleb teha siis vastavalt siseriiklikule korrale ja me soovime seda ka näha, aga me ei sea eelnevaid auditeerimistingimusi sellele lisaks. kes, teeme seda ainult siis, kui äh, see vastab äh, väljastatud summale ja sellele kasuta-, kasutajale. aga mitte sellisel juhul, kui taotleja ei ole isegi kindel, kas ta saab veel kasutada Euroopa Liidu vahendeid ja kindlasti äh, lähtume mittekumuleerimise põhimõttest, see tähendab, et me eemaldame kohustuse äh, kontrollida mittekumuleerimist äh, konkreetsetel juhtudel. meie leiame, et selles kategoorias nende toetuste saajate puhul ei ole seda tarvis. järgmine lihtsustuse näide, mitterahalised toetused. täna Äh, lähevad need äh, abikõlbulike kulude alla ja isegi kui neid selleks ei peetaks, tuleb need ikkagi üle kontrollida. oleme seda nüüd lihtsustanud, kui äh, need ei ole abikõlbulikud, siis ei ole neid vaja ka eelnevalt arvutada. see on väga lihtne lihtsustus. varasemalt pidid kõik taotlejad esitama oma operatiiv- ja finantsvõimekuse kohta teavet ja oleme selle nõude eemaldanud, kui Äh, füüsiliste isikute puhul. toome ka konkreetseid näiteid äh, seoses muudatustega, mis on äh, mitterahaliste panustega seotud, kui me räägime vabatahtliku töö arvestamisest mõne hetke pärast. mis, mis puudutab siis ta, lihtsustamist taotlemisetapis, need kehtivad ka üldise raamistiku osas äh, komisjon liigub e-juhtimise suunas, nagu te teate, liigume ka e-toetuste suunas, mis on elektrooniline süsteem, mis põhineb Horisont kaks tuhat kakskümmend edukal näitel. samuti oleme kindlalt liikumas menetluste ühtlustamise suunas ehk siis seda lihtsustamist tuleb vaadata ka laiemas kontekstis, menetluse ühtlustamine ja e-juhtimine. liigume nüüd edasi maksete etappi, mida me oleme siin lihtsustanud. peamiselt lihtsustatud kuluvõimalused, mis need siis on, nagu te teate, need on siis kindlasumalised, kindla maksumääraga maksed, miks on meie jaoks oluline li rohkem lihtsustatud kuluvõimalusi kasutada, nimelt siis äh, on suurem võimalus keskenduda tulemustele, vähendame halduskoormust, suur-, suurendame paindlikkust. ja nagu ma ütlesin, see on põhimõtteline muudatus, komisjon on muutmas oma äh, lähenemist ja Äh, iga siis äh, vahendite käsutaja saab äh, lähtuda kas lihtsustatud reeglitest, aga kui ta nendest ei lähtu, siis ta peab selgitama, miks ta seda teeb, ehk siis selgitamiskohustus on tal. ning kui me vaatame üksikasjalikumalt lihtsustatud aspekte, siis täna on meil sisendipõhine lähe, lähenemine, peamiselt me vaatame, millised kulud meetmetega kaasnevad, me vaatame näiteks äh, personalikulusid, aga tulevikus keskendume rohkem tulemustele ja väljundile, mida see siis tähendaks näiteks äh, noorte ettevõtjate koolitamise mõttes, äh, kindlasummaline väljamakse peaks katma kogu koolituse kulud ja me vaatame äh, tulemust ehk siis koolitatute arvu. me ei vaata enam sisendit, vaid vaatame tulemust ja meil on üks kindlasummaline toetus selle jaoks teised äh, sisemised lihtsustused, äh, täna kolleegium ehk siis äh, täielik kolleegium peab selleks loa andma, see võtab umbes kaks kuud, aga edaspidi jääb see otsus eelarvevahendite käsutaja ähm, pädevusse ja see võtab kaks nädalat. täpsustamisest, lihtsustamisest veel, meil oli probleeme lihtsustatud kuluvõimalustega siis, kui äh, neid äh, pidi kasutama uues valdkonnas, kui varasemaid statistilisi, statistilisi andmeid kasutada ei saanud. edaspidi sellistel juhtumitel, kui statistika puudub või varasemaid andmeid ei ole, siis äh, kasutatakse ekspertarvamust, ekspertotsusega tehakse seda seega oleks ka sellistel juhtudel võimalik kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi. Ähm, järgmine element, äh, mis on väga oluline element, äh, nimelt äh, lihtsustatud kuluvõimaluste kohaldamisala, praegu saab neid kasutada ainult konkreetse programmi raames, aga edaspidi saaks neid kasutada kõikide Euroopa Liidu programmide raames, see on oluline lihtsustamise aspekt toetuse saajate jaoks, näiteks täna kaetakse osaliste reisikulud Euroopa Liidu projektis osalemises ainult konkreetsete programmide puhul, aga edaspidi hakatakse neid kulusid, äh, oleksid need kulud abikõlbulikud kõigi Euroopa Liidu programmide raames. see on üks oluline aspekt, mida oleme samuti lihtsustanud ja mille saame nüüd äh, toetuse saajale tagada vaatame nüüd äh, teisi maksete viise, uued lihtsustatud maksed, kuidas me hüvitame neid makseid, mis ei põhine kuludel, need põhinevad siis tulemustel. ehk siis meetme teostamisel tehtavad maksed, see ei ole iga kord teostatav, see on ainult teatud meetmete korral tea-, teostatav ja seda, sellest me oleme täielikult teadlikud. toon mõned näited, esiteks meede, millega luuakse stiimuleid näiteks me ei äh, maksa toetust tootjale, et ta toodaks teatavat äh, toodet, näiteks veine, aga seome selle toetuse maksmisega sellega, et kui veini toot-, veini toodetakse, siis äh, seda tehakse kestlikult. siis on meil võimalik kombineerida kaks meie olulist prioriteeti, Euroopa Liidu vahendite hea kasutamine ja ähm, ka ja, ja, ja säästlik tootmine. ning teiseks äh, seadusandja äh, seatud äh, tingimuste täitmine, see on ka näiteks Samifi puhul äh, nii. me ei äh, küsi otseselt, milline on otsene toetus, mis on näiteks pagulastele makstud vaid äh, me oleme selleks kindlaks määranud äh, äh, summa. edasi, võib-olla see on nüüd natukene sümboolsem, aga minu jaoks on oluline ka see, et kodanikud oleksid kaasatud Euroopa Liidu eelarve rakendamisse siis oleks meil võimalik võtta arvesse paremini ka kodanike arvamust selles osas, mida nad konkreetselt soovivad, eh, kuidas nad soovivad näha, et eh, kus, mis jurisdiktsioonis, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse, kas neid kasutatakse näiteks lasteaedade ehitamiseks, nendelt küsitakse, kodanikelt küsitakse arvamust ja seda arvamust võetakse arvesse Äh, kodanikel on järgmine väga oluline, nimelt äh, vabatahtliku töö alane ettepanek. aastaid on äh, valitsusvälised organisatsioonid kurtnud, et vabatahtlikku tööd ei võeta piisavalt arvesse. nüüd me püüame seda arvesse võtta ja teeme seda järgnevalt. me ei karista ühtegi valitsusvälist organisatsiooni vabatahtlike kasutamise eest aga vabatahtlikku tööd ei hüvitata kuidagi, mõned konkreetsed näitsed, näited, kuidas äh, me seda arvesse võtame, näiteks äh, kui VVO tegutseb diskrimineerimisvastast, vastases võitluses ja võtab vastutusele meetmeid, näiteks äh, kuluüksusi on tuhat, viiskümmend neist on vabatahtlikud, kakskümmend varustusele ja kolmkümmend töötajatele ehk siis äh, täna äh, oleks võimalik äh, saada nelikümmend. meie oleme nüüd ette näinud, et see suureneks kaheksakümneni, aga kuna neil on ette nähtud selleks ainult viiskümmend, siis saavad nad täpselt sellise. ehk siis toetame kulutusi reaalsete kulutuste alusel. see, praegusel juhul tähendaks see seda, et kõik nende kulud oleksid kaetud aga tasuta tööd äh, ilmselgelt ju ei hüvitata, see tähendab, et äh, äh, lõpeb selliste VVO-de diskrimineerimine, kes kasutavad vabatahtlikku tööd. kodanikuühiskond kindlasti sellist muudatust tervitab mis puudutab nüüd seda mittetulunduslikkuse nõude eemaldamist, siis seda tuleks ehk pikemalt selgitada, kuna sellega seoses on tekkinud palju küsimusi muidugi sellega, selle ähm, nõude eemaldamisega on seatud piirangud, me ei maksa kunagi rohkem, kui on abikõlbulikke kulusid, see on ju selge. ja samuti võtame arvesse ka ähm, mittekumuleeruvuse nõuet tulu toovaid projekte enam toetuste kaudu ei äh, toetata, selle jaoks on ette nähtud teised äh, finantsinstrumendid, ehk siis me piirame toetuse saajate äh, ringi üha enam nendega, kus, projektidega, kus tulu ei toodeta ja ainus viis tegutsemise rahastamiseks on toetuste kaudu. seega tuleks neid eelistada, arvestades Euroopa Liidu eelarve piiratud võimalusi ning vaatame nüüd selle mittetulunduslikkuse nõude konkreetseid mõju, konkreetseid näiteid. Te nüüd näete, kui palju on praegu vaja erinevaid etappe selleks, et arvutada, et toetuse saaja puhul on täidetud mittetulunduslikkuse nõue, abikõlbulikud kulud, kaasfinantseerimismäär samuti tuleb piirata vastavalt toetuse maksimummäära Äh, siis abikõlbulike kulude äh, ülejääk ja äh, prorata kasum tuleb sealt siis samuti maha arvutada, see on väga keeruline süsteem. edaspidi oleme ette näinud selle, et pärast kolmandat etappi jäävad edasised etapid ära. näiteks, mis puudutab kulutusi, konkreetsed näited ekraan on slaid on üsna äh, väike, nii et äh, toon selle näite. siin näites me näeme, et Euroopa Liidu äh, poolne rahastamine on küll kaasatud, aga see ei ole oluline ja me vähendame toetuse saaja jaoks sellega kaasnevat bürokraatiat oluliselt. me näeme, et see muudatus ei ole oluline, kuna see ei mõjuta eelarvet, aga samas äh, teisalt ju tulu tootvad projektid on teiste finantsinstrumentide alla viidud. teiseks, äh, ühtne auditeerimine, ühtse auditeerimise põhimõte lihtsustab samuti toetuse saajate elu ning äh, me tugineme muude üksuste hi hi läbi viidud hinnangutel oma audit, auditites, see on väga oluline aspekt rahvusvaheliste äh, organisatsioonide jaoks. Äh, kindlasti olete külastanud kolmandaid riike, kus VVO-d on kurtnud, kui palju bürokraatiat kaasneb äh, Euroopa Liidu fondide kasutamisega, see on nüüd konkreetne näide, kus me ühtlustame aruandlust ja tugineme siis sellel ühtsele hinnangule. see on kõik äh, finantsraamistiku partnerluslepetes määratletud. Äh, need on sõlmitud kõigi meie rahvusvaheliste partnerite, näiteks ÜRO ja teistega. konkreetsed näited nüüd äh, täna on meil olukord, kus me delegeerime Euroopa Liidu fonde rahvusvahelisele organisatsioonidele nende toetuse näol, rahvusvaheline organisatsioon edastab need VVO-dele rakendamiseks ja mis siis edasi saab. meil on mitmed paralleelsed auditid, mis äh, seiravad sama meedet, Euroopa Liidu audit, organisatsiooni audit, teiste äh, toetuse andjate auditid, välisauditid ja siis äh, Kontrollikoja audit nii et äh, selline olukord on täiesti võimalik ja see ei ole enam äh, teoreetiline olukord, kus äh, sama VVO jaoks teotat-, teostatakse viis auditit. edaspidi peaks see välja nägema nii, et põhineme rahvusvahelise organisatsiooni auditile, kuna te, nad viivad auditi läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele, lähtuvad Euroopa Liidu vahendite kasutamise eeskirjadest ja tagavad toetuse kasutamise õigsuse. kui meil tekib kahtluse, kahtlusi, et raha ei ole kulutatud korrektselt, siis eh, muidugi me viime läbi eraldi auditi, aga meil on võimalus nüüd kasutada teisi auditeid, mis on korrektselt, korrektselt läbi viidud. Eh, nüüd lõpetaksin esitluse esimese osa, finantsinstrumente käsitleksin hiljem, aitäh! Merci, merci. suur tänu, suur tänu selle väga selge ülevaate eest. kui me võtame vastu need finantsmääruse muudatuse ettepanekud, mõned nendest on väiksemad, teised väga suuremad, see lihtsustab kindlasti administratiiv kohustuste täitmist ja esimesena ma pakuksin välja, et saavad sõna meie raportöörid proua Kressle. suur tänu äh, komisjonile ja ma ütleksin omalt poolt, et eh, tõesti tehtud on ära tohutu töö. tegemist on eh, võib-olla finantseeskirjade kõige mahul, mahukama muudatusega, mida mina alates kahe tuhande viiendast aastast, kus ma olen olnud raportöör selles küsimuses, näinud olen ja seega ma ütlen, et tegelikult mulle ei meeldi see äh, ajasurve, mis pannakse, see on väga suur muudatus, mis välja on pakutud ja ei ole meil aega selle jaoks ja ma ütlen kohe alguses välja, et see on vastuvõetamatu. ja ma kavatsen pidurit tõmmata Äh, saades aru, millised raskused sellega kaasnevad, aga tegemist on muudatusettepanekuga, millel on seitsesada kaheksakümmend lehekülge ja vaadake, selline pakett see on. uuel aas-, äh, vabandust, jõulupuhkuse ajal vaatasime selle läbi ja edastasin teile juba ka oma äh, kriitika selles osas, see puudutab siis rakenduseeskirju ja äh, Eh, eelarved, need pannakse nagu need eelkirjad, eeskirjad kokku. see on eh, mõneti ka õige, sellepärast et see puudutab eeskirju, mis puudutab eh, eelarvega tegelevaid inimesi, aga lähevad tegelikult väga kaugele ja hakkavad õigust juba tõlgendama. aga nüüd me ei räägi enam sellest, et on võetud kõige olulisemad rakendusreeglid, et, et täita tekkinud augud, vaid on osad lihtsalt välja jäetud osad kehtestatakse nüüd ainult teatud lõikude juurde, osad on lihtsalt ümber paigutud kuskile mujale, see ümberpaigutamine ja kokkupanemine tähendab seda, et on täiesti uus pilt tekkinud finantseeskirjade puhul Need kõige olulisemad muudatused äh, ei tule sellest, et, äh, et äh, meil on uued tekstid, vaid et vanadest on võetud osa üle ja sisatud, pandud uusi, näiteks sponsorluse toetamine. küsimus on ju selles, kas me tahame seda või ei. Neid muudatusi on väga palju, need on väga kaugele ulatuvad ja teinekord ei leia üldse ka seda üles, millest on jutt, uued tekstiosad on sees, mis tulevad kuskilt laest ja ei saa üldse aru, miks need uued on mõnede puhul ja ma ütleksin siis kokkuvõtlikult, et see on nagu puslemäng. ma olen üritanud seda puslet kokku panna, siis jälle tükkideks võtta ja siis jälle uuesti kokku panna ja ma olen alati võtnud endale eesmärgiks, et meil peab olema üks finantseeskiri, sellepärast et kui neid on mitu, siis see tekitab väga palju probleeme, eriti komisjonile. ja nüüd ei ole me aga jõudnud selle ühtse finantseeskirjani ja eh, siin on eh, kadunud rakenduseeskirjadest eh, teatud osa tekstist ja peaksid tulema uutes suunistes välja, aga neid suuniseid ei ole see tähendab seda, et meil on ainult osaliselt praegu ees see, mida lubati ja sellega ma ei ole nõus suunised äh, selles osas ei ole need ju siduvad liikmesriikidele ja seega tuleb see kui me tahame tagada selle, et igal pool rakendatakse neid eeskirju ühtemoodi ja see on ka ju eesmärk, eh, mille on seadnud endale komisjon, peavad need eeskirjad olema üheselt mõistetavad. me ei tohi lubada seda, et igaüks tõlgendab seda omamoodi, kuivõrd ei ole väga selgeid eh, suuniseid. finantseeskirjad peavad olema kõigi nende jaoks väga selge ülevaade selle kohta, mida nad peaksid tegema ja seega on väga oluline, et Euroopal oleksid see, need ühtsed eeskirjad ja ühtne eeskiri äh, ja sellega me peame veel edasi tegelema meil on ka veel sektori eeskirjad ja ka selles osas eh, ei ole meil õnnestunud eh, praegu siis eile, finantsreeglistiku neid asju sisse tuua ja kogu see asi äh, tekitab meile veel varsti äh, tõsist äh, peavalu ja viitaksin ühele punktile veel, me oleks pidanud minema selle asjaga natukene kaugemale, selleks oleks olnud vaja rohkem aega, see on tõsi, aga tegelikult käib juba viis aastat see arutelu, aga vähemalt oleksime pidanud kuhugi sellele, sellega tänaseks jõudma. mõned definitsioonid lähevad äh, vastu äh, teineteisele, näiteks äh, praktika, näiteks äh, võimendusefekt, korduv, kordajad ja nii edasi, selles osas on veel segadus ja selles mõttes on minu meelest kahju, et see tulemustele suunatud lähenemine, millele me oleme panustanud, on tegelikult saavutatud ainult kõige väiksemas mahus see ei ole läbiv, see põhimõte, see tõuseb küll siin ja seal esile, aga üldises osas ei ole seda sees. ja ma tahaksin natukene ambitsioonikam olla ja sellele tulemustele suunatusele rohkem eh, rõhku panna ja, ja üldse defineerida ära ka see, mis siis on eh, see tulem, kuidas me seda mõõdame ja selle kohaselt me kavatseme esitada ka muudatusettepanekuid nüüd parlamendi õigused ja see on alati loomulikult meie jaoks väga oluline küsimus, äh, äh, selles osas äh, on komisjon endale võtnud rohkem pädevusi ja üritavad meid välja suruda teatud küsimustest, ega ma ei olegi alati kõikidele nendele vastu, aga minu meelest see osa jah, nagu ma ütlesin, praegu on äh, veel suhteliselt hästi, aga kinnisvara osas näiteks see, et teatud, teatud küsimustes kinnisvarapoliitikas lisa Äh, pädevusi endale, see puudutab ka iga-aastaseid väljamakseid ja kui meie ei tohi selles osas enam sõna võtta, siis see teeb tegelikult asja natukene läbipaistmatumaks. nüüd usaldusfondide puhul on tulemas ka Euroopa Liidu sees äh, uued reeglid ja minu meelest on küsimus, kas me teda tahame, usaldusfondid tegelikult tähendavad ju seda, et me ei saa enam pärast kontrollida nende vahendite kasutamist. ja eelarve kontrolli komisjonil ei ole nende usaldusfondidega olnud eriti häid kogemusi ja ma viitaksin sellele, et meil on vaja ka teilt tagasisidet, et kuidas me peaksime positsiooni võtma selles küsimuses ja loomulikult puudutab see jällegi eelarve terviklikkuse põhimõtet ja auditid ma toetan ühis, ühtset auditit, aga kui Euroopa Liit on peamine äh, rahastaja, peaksid meil olema lisareeglid. ma ei tahaks peamise rahastajana näha ka seda, et aruandluskohustustest minnakse äh, mööda. aruandluskohustuste äh, puhul on sees see, et meie peaksime lähtuma teiste organisatsioonide ähm, äh, finantseeskirjadest ja aruandluseeskirjadest äh, ja tegelikult ostaksime me sellega põrsakotis, sest me tegelikult ei tea ju, mis need teised organisatsioonid on, mille aruandluskohustuse me nagu üle peaksime võtma. ja nüüd see sponsorlus, ka see on asi, mille osas tuleks teha lisatööd. üks punkt, millest ma tahtsin veel rääkida on see, et mis puudutab kaudset äh, haldamist ja teenuse tasandi kokkuleppeid, minu meelest tuuakse siia sisse uus äh, eelarvest äh, eksternaliseerimise tase, ilma et me sellest üldse arugi saame ja see on küsimus, millest me peame mõtlema kas me tahame, et komisjonile antakse nii-öelda nõukogu roll, järelvaataja roll või me tahame ise seda tööd teha? ja kaudne eelarvestamine, selles osas äh, on mul küsimusi need äh, teenuste lepingud, äh, nendest on räägitud, peadirektoraagi peaksid siis Euroopa ametitega saama ka neid alla kirjutada ilma, et komisjoni kolleegium sellele heakskiidu saab. ausalt öeldes ma arvan, et et seda ei tohiks lubada service level contract'ite nimel äh, nii et selles osas mul on äh, teatud äh, raskusi, sellepärast et ma näen juba peas ette e igasuguseid võimalusi, kuidas võiks vahendeid seal kuritarvitada, kas me tõesti tahame täitvale organile anda nii palju vaba jõudu, et me enam ei tea, mis toimub hangete puhul ma olen üritanud äh, siseturukomisjonis tekitada huvi selles küsimuses, mind huvitaks nende ekspertteadmised, aga nad ei taha oma arvamust esitada, on sellele vastu, minu meelest on see väga kahetsusväärne sest oleks olnud äh, kasu kindlasti sellest, kui nemad oleksid oma teadmisi meiega jaganud väga,. väga-väga palju asju on tõstetud äh, lisasse ja selles küsimuses ma peaksin veel juristidelt küsima nõu, et äh, mida see tähendab. mind, ma toetan seda, mis puudutab kulud, lihtsustatud kuluvorme. ma tean, et äh, see on praegu äh, proble-, problemaatiline ja viitaksin veel sellele, et äh, siin on ka vasturääkivusi. nimelt vastutuskohustus, meil asub täielik vastutuskohustus ja samas me ütleme, et samas on täielik vabadus äh, anda tegelikele tulusaajatele lihtsustatud tingimustel toetust. see ei saa nii jääda, sellepärast see tekitab kogu aeg probleeme äh, äh, makseametnikele, kellele siis pannakse kogu kohustus. seda me oleme näinud ka praegu ja selles mõttes on mul teatud probleeme sellega, et eelarve kasutajatele antakse sellised äh, kohustused ja samasu-, samas selline vabadus. ega ma ei tahtnudki esialgu väga palju muudatusettepanekuid esitada, äh, mõtlesin, et noh, las jääb, aga siis ma tegelikult äh, vaatasin selle asja läbi ja tundub, et minu plaan ei lähe läbi. ma toetan lihtsustamist Äh, aga samas on väga kergekäeliselt äh, välja võetud asju, äh, millel on väga selge ajalugu ja põhjus, miks nad on olnud eeskirjades sees. jah, neid asju võib küll maha võtta, aga ma ei tea, kas sellest kasu on ja kolleeg Ashworthiga peame me sellest asjast veel rääkima. esimene voor komisjonis on läbi kakskümmend artiklit, vabandust, kakskümmend lõiku vaatasime läbi, võttis kaks tundi, neid lõike on väga palju. ja see on selge see, et me, meile antud ajaga selle asjaga ühele poole ei saa. no vaatame, olen põnevusel, põnevil selles osas, et kuidas nõukogus see arutelu läheb on täiesti selge see, et mõned asjad peame me väga ettevaatlikult läbi vaatama mõnes, mõlemas komisjonis, nii eelarve kontrolli kui ka eelarvekomisjonist. eelarve kontrolli komisjoni asju on siin ka väga palju sees, nii et minu esimene mulje on selline natukene kõhklev me üritame anda endast parima, et sellest asjast ennast läbi närida, aga kõik, mis on siin lihtsustatavana müüki pandud, ma ei tea, kas me peaksime selle ära ostma. suur tänu. suur tänu, proua Kresle, nagu ma aru saan, teie jõulupuhkus oli väga põnev. Äh, ja aasta algus ka. suur tänu selle valgustuse eest, äh, mis äh, toob meid tagasi reaalsusesse, nii et tõesti tunnustus. härra Ashworth uh,. esimees, suur tänu teile ma kommenteerin mõningaid punkte, mis selles esimeses osas esile kerkisid kõigepealt need kolm punkti, mida soovisin välja öelda, olid need. kõigepealt see, mis puudutab lihtsustamist. ma tervitan seda, olen absoluutselt nõus äh,, Inge Kressle välja ütles ning äh, ütleksin, et mina olen äh,, olin raportöör eelmise parlamendi koosseisu ajal, mis äh, puudutas äh, Ähm, lihtsustamisprotsessi kultuuripoliitikas. Äh, minu meelest eriti just toetuse saajate osas tuleb lihtsustada, mis fondidele ligipääsu teeks kiiremaks ja lihtsamaks. see on väga oluline selleks, et kogu administratsiooni tegevust äh, selgemaks teha ning äh, samuti ka veamäära vähendab see. ning Äh, olen ka nõus sellega, mida ütles härra Albrecht nii-öelda äh, kultuuriliste muutuste kohta. teiseks äh, soovisin öelda seda, et see puudutab poliitikat ähm, möödunud aastatel, mis oli tulemustepõhine eelarvestamine. ja olen nõus, et tulemustepõhine eelarvestamine on väga oluline selleks, et piiratud vahendeid paremini ära kasutada. ilmselge on äh, siin see, äh, et tehtaks selgeks ka, mis asi on tulemuste, äh, tulemuste hindamine, et inimesed saaksid aru, mida see e-, tulemuste põhine eelarvestamine tähendab kuid äh, üks asi on tulemustepõhine eelarvestamine, teine asi on kogu eelarvestamisprotsessi lihtsustamine. meil on vaja palju rohkem arutelusid sel teemal, et me saaks äh, tegelikult ka aru, mida me selles osas saavutada loodame ning äh, kuidas see lihtsustamisprotsessiga kokku kõlab ärge heituge nüüd sellest, mida ma ütlesin, ma tahan lihtsalt öelda seda, et me alahindame seda, kui keeruline võib olla sellisest asjast äh, Äh, aru saada ja tahaksin öelda proua Kressle seda, et et äh, mina äh, ei lugenud seda raportit kogu jõuluaja, aga arvan siiski, et see on väga keeruline ning see, et siin nii palju erinevaid komisjoni komisjoni on kokku toodud, tähendab seda, et meil on kohutavalt palju vaja tööd teha, kui me soovime sellega õigeaegselt valmis saada. nüüd tulles ettekande juurde, tulles tahaksin tänada kõiki kolleege nendepoolse koostöö ja toetuse eest ning on veel mitmeid punkte, mis selles esimeses osas äh, välja tulid. kõigepealt tahaksin rääkida äh, mitte kasumlikkuse Eh, põhimet-, eh, põhimõtted, ma tahaks teada, millised põhjendused selle ettepaneku loomisel on, ma eh, arvan, et ka selles osas oleks vaja pisut, pisut sel-, lisaselgitusi. ning veel on teisi küsimusi, mis on seotud näiteks kontrollide osas, auditite osas, see on samuti väga oluline punkt. nüüd Eh, maksed kättesaamisel, selles osas eh, peab ütlema, et ka sellele lähenemisel on oma piirangud ja piirid ja sooviksin mainida ka lühike, lühem aeg eh, autoriseerimiseks. see raport rääkis ekspertide kasutamisest, me peaksime nüüd selgeks tegema, kes on ekspert ja millele põhineb tema arvamus ning viimane punkt, mille soovisin tõstatada selles äh, esimeses osas, äh, oli näha slaidil number kolm, mis räägib füüsilistest isikustest. aga milline on mittefüüsiline isik? ma arvan, et ma selles äh, osas, sellega ka praegu lõpetan. Merci, monsieur Ashford. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna proua Sulin hvala za besedo, predsedujoči. Eh, toplo pozdravljam. suur tänu. tahaksin tervitada seda komisjoni ettepanekut, see võimaldab suuremat paindlikkust eelarve eh, haldamisel ning aitab ka eh, fondide toetuste saajaid. mitmeaastane finantsraamistik Eh, hõlmas eh, ka väga paljusid eh, probleeme, mis kasus, toetuse saajatel võivad esineda. ja kui MFF vastu võeti, ei olnud nii palju terrorismi ja immigratsiooniprobleeme, need olid murettekitavad ainult kolmele, kolmele protsendile meie elanikest. lisaks sellele väga paljud meie kodanikud on mures äh, töötuse pärast. nelikümmend viis protsenti eurooplastest leiab, et praegu kõige suurem probleem Euroopa Liidus äh, on immigratsioon, teiseks terrorism ja see teeb muret kolmekümnele või neljakümnele protsendile eurooplastest äh, Europarlamentri vältel. peame kiiresti tegutsema äh, ning see suurendaks ka kodanike eh, usaldust Euroopa Liidu vastu, nagu me kõik teame, seda usaldust on õõnestatud, mis on muidugi väga sobiv eh, populistidele. meie ütleme Sloveenias, et see, kes annab kiiresti, annab kaks korda ning eh, see tähendab seda, et on vaja eelarvehalduses suuremat paindlikkust, meil on vaja paremaid reegleid selleks, et liht- ja seega see, kui lihtsustatakse Euroopa fondidele ligipääsu, on ainult tervitatav. meie kodanikud, meie mu valijad küsivad, miks Euroopa fondidele ligipääs nii keeruliseks tehtud, miks see menetlus on nii keeruline, mõned isegi usuvad konspiratsiooniteooriaid. Nad ütlevad, et menetlused on nii keerulised lihtsalt sellepärast, et eh, kodanikud ei saaks fondide eest toetuseid, sest eh, Euroopa Liit ei soovi seda seega lihtsustamine on oluline ning me oleme kõik sellega nõus, aga peame olema väga ettevaatlikud. kui äh, lihtsustamisega tegeleme, et need äh, oleks äh, tõhusad ja märgatavad Eh, ning möödunud aastal tehti kokkulepe kolme institutsiooni vahel, mille kohaselt eh, eh, õigusloome peaks toimima paremini. me ei soovi lisabürokraatlikku koormat, me soovime, et seadused oleks praktilised ja kergesti ellu rakendatavad. arvan, et tegemist on hea ettepanekuga, õige sammuga õiges suunas, me räägime siin ju lihtsustamisest ja harmoneerimisest, aga väga palju on veel teha, kui soovime Eh, tõeliselt ressursipõhist haldamist. kui räägime nüüd eh, audititest eh, ja teiste institutsioonide audititest, siis sooviksin ma teada, kuidas võime veendunud olla selles, et rahvusvaheliste organisatsioonide auditid on piisavalt kõrgetel standarditel koostatud ja kas nad meie jaoks kasuta-, on, on ka eesmärgipõhised. suur tänu, härra Sarvamaa. tänan, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni nende väga ambitsioonika ettepaneku eest. tahaksin väljendada nõustumist proua Kresslega. mida iganes me ei tee, vähemalt selles, mis puudutab tulemustepõhist eelarvestamisest, äh, see peab minema asja sisuni. Äh, <clears throat> sest muidu äh, kogu see suur <clears throat> vehklemine eh, toob kaasa nulltulemust see on üks asi ja nüüd veel on üks teine asi, mida ma tahaks eriti komisjonile meelde tuletada. meie komisjon kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, meie koda tohutu suure häälteenamusega andis oma õnnistuse täiskogu hääletusele eh, mõttele pikendada tulemuspõhist eh, Äh, eelarvestamist ka kontrollidele, mitte ainult kõigele muule. niisiis äh, soovisime, et seda kasutataks ka kontrollides. ma saan aru, et see on väga keeruline. näiteks äh, põllumajanduses ma ei oota, et keegi hakkaks kvantitatiivselt tulemusi mõõtma selle kohta, mida talunikud, põllumehed turule saadavad kuid hooldaksin siiski seda, et meil oli enne tohutu suur enamus ja leidsime, et neis liikmesriikides, kus on selged süsteemid, mis toimivad, et neid võetaks samuti arvesse selles osas, et kuidas neid kontrolle läbi soovitakse viia. nii et see on minu jaoks väga oluline. muidu on mul ainult üks äh, ra sõna raportöörile. Äh, äh, ütlen nagu kõik head sedad, et olgu jõud teiega. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna härra Vilinski. suur tänu üritan rääkida võimalikult kiiresti, ütleb härra Pirinski. esitan mõned küsimused, mida tuleks minu meelest arvesse võtta prioriteetsetena. kõigepealt esimene puudutab proua Kresle poolt mainitud eh, selgitavast eh, memost, mille kohaselt võtmesätted eh, rakendusreeglites liiguvad edasi finantsmäärusesse, kus vähem olulised aspektid integreeritakse vajadusel juhtumipõhiselt ja vastavalt komisjoni suunistele. see on absoluutselt segadust tekitav, kes on see, kes otsustab, mis on oluline või mitte, kes on see, kes otsustab, mis sisereeglitesse või suunistesse sisse läheb. ühesõnaga, see on väga segane. teiseks võttes ära äh, mittekasumlikkuse põhimõte. ma ei hakka, ei hakka nüüd äh, kordama üle kõiki neid kõhklusi, äh, mida siin juba mainitud on, aga teie slaidis te vaat-, astusite üle sammust neli ja sammust viis ja et eh, ütle, eh, see puudutas siis neid, kas, eh, mis, millised arved on olulised, milliseid mitte. kuidas on võimalik seda põhimõtet ära kaotada, kui te ei tea, kas on kasumit olnud või mitte? see on minu meelest absurdne. number kolm. Need, see, mis puudutab ühekordset, üheste reeglite kasutusele võtmist et äh, äh, saada ligi äh, grante lisaks rahastusvahenditele, see võib tunduda mõistlik, sest rahast-, rahastusvahendid tunduvad olevat vähem komplekssed kui grantide puhul. aga mis suunas me edasi läheme, kas soovime rohkem rahastusvahendeid, vähem grante, nagu te ütlesite, üldine suund olevat? aga see ei tähenda sugugi, et komisjon lõppkokkuvõttes ikkagi niimoodi teeb. siis küsimus usaldusfondide kohta. see avab täiesti uue võimaluse sellele, kuidas Euroopa Liidus vahendeid kasutatakse ja see on samuti seotud väga äh, teravate küsimustega. näiteks te rääkisite äh, sellest, et side välis- ja sisetegevuse vahel on segane, siis te räägite välisteenistuse äh, finantseerimise ümbervaatamisest, te rääkisite ka energiast kui ühest meie põhilisest poliitikavaldkonnast kui samas usaldusfondil peab olema oma reeglid, oma pangaarve ja muu selline. eriti puudutab see siis eelarve kontrolli ning viimane punkt, mis on samuti väga hämmastav, on see, et millest komisjon tegelikult räägib, rakendamisest või haldamisest. Te eh, kasutate haldamisest äh, Äh, vanas, varemas dokumendis, aga praeguses dokumendis väidetakse, välditakse iga hinna eest seda sõna. vaid äh, ka räägitakse erinevat liiki rakendamisest, ka kaudsest ja jagatud rakendamisest, äh, aga ikkagi otsene haldamine, jagatud haldamine ja muu selline. ja uues tekstis räägitakse kaudsest äh, rakendamisest ja see jätab sellise mulje, et komisjon pisut äh, taganeb äh, oma äh, vastutusest ja kui rääkides asjast nüüd neutraalselt, sellest, kes Euroopa fonde kasutab, siis jääb selline mulje, et et üritatakse taganeda selgedes, selgest äh, komisjonipoolsest vastutusest, mis peaks ette nägema fondide jagatud juhtimist. kokkuvõttes see tohutult äh, ambitsioonikas ettevõtmine minu meelest äh, tõstatab tohututes kogustes täiesti segaseid küsimusi, millel pole vastuseid ning proua, nagu proua Kressle ütles, ajakava eh, nende lahendamiseks eh, ei ole absoluutselt piisav. nii et ma eh, jagan härra Salvamaa tunnet, et me võib-olla, et me võib-olla tekitame rohkem segadust ja ei leia lahendusi järgmisena saab sõna härra Olbricht. Euh, euh, suur tänu, mõned märkused. kõigepealt, äh, käes on nüüd äh, see hetk, kus esialgu äh, jäi meil mulje, et parlament ootab Brexiti läbirääkimisi ja midagi ei juhtu. aga nüüd oleme siis sellises olukorras, et kus kõik tuleb väga kiiresti ühele poole saada. nii et et äh, Brexitist ei huvitu keegi ja mina arvan, et see ei ole õige lähenemine, sest see läbirääkimine võib äh, väga olulisi elemente mõjutama hakata. kõigepealt tööd on meil ees palju ja seda kõike tuleks teha enne uut MFF-i, sest uus MFF peab millegile selgele ja stabiilsele hakkama baseeruma tulevikus. kui proua Kresslel on raske, siis mis saab meist teistest? Jedi, millele viitas härra Sarvamaa, tema ka ei aita ilmselt enam. härra Olbricht ütles, ütleb, et äh, mulle tundus, et ma ei saa aru sellest, millest räägitakse natural person'i all. Äh, siis ütles härra Ashworth, et natural person, seda ei kasutatagi inglise keeles, seda väljendit, see on Brüsseli inglise keel, räägitakse siis füüsilistest isikutest aga praegu meil on erinevad elemendid kokku pandud, mõned nendest on väga tehnilist laadi ja neid on võimalik lahendada aruteluga, et kuidas seda eh, teha ja nii edasi, aga mõned küsimused on äärmiselt äh, rasked kaalu, poliitilised küsimused. ja see tuli sellest esitlusest ka välja. näiteks jagatud äh, haldus otsese haldusega äh, ja kaudse haldusega, nii et see on poli-, poliitiline küsimus, kuhu me võtame suuna ja siis usaldusfondid äh,, satelliidid, täna õhtul äh, räägime kõikidest nendest äh, äh rahastamisvahendite galaktikast, sellest see jutt käibki, need asjad ei ole omavahel eraldatud. ja üks oluline küsimus on veel see, et kuidas me saame aru tulemustepõhisest eelarvestamisest. kõik arutelud, äh, me ei räägi siin mitte ainult eelarvest, vaid pigem indikaatoritest. ja samas on meil küsimus Euroopa lisandväärtusega. jällegi asi, Äh, mille puhul me, kas me saame üldse indikaatorid panna paika Euroopa lisandväärtuse osas, see on väga huvitav, kas see on poliitiline mm, asi või, või midagi konkreetsemat, siis EFSI äh, struktuurifondidega võrreldes, kui komisjoni kuulate, siis ma ei saa aru, kas nad äh, mõistavad, mis toimub, erinevad komisjoni esindajad on erineval arvamusel mõned ütlevad, et need täiendavad teineteist, et kõik on ühe poliitika osa ja teised ütlevad, et need on täiesti eraldatud, neil pole ju omavahel mingit pistmist. nii et kuidas siis on, kas nad on täiendavad teineteist või on nad eraldiseisvad? ESIF ja S-, EFSI, EFSI ja struktuurifondid seega, milline see kontseptsioon on, kuhu minnakse sellega? ma ei taha siin äh, alahinnata komisjoni kolleeg, aga eelmisel, eh, aga eile regionaalkomisjonis ütlesid nad, et EFSil ei ole ühtekuuluvuspoliitikaga mingisugust pistmist, aga tegelikult nad täiendavad teineteist. ka, eh, ja samas küsime, kas raha on võimalik EFSist üle kanda ja siis nojah, kui keegi soovib, jah, oli vastus no,. mis see tähendab, selline vastus? tehniline või poliitiline vastus, nii et kokkuvõttes on kõik väga huvitav, ma olen proua Kressle seisukohtadega nõus. esimest korda näeme me sellist suurt muutust ja see on oluline, et viidaks läbi tõeline muutus, mitte mingisugune öö, väike iluparandus siin ja seal. väga oluline on see asi. tavaliselt me teeme asju ainult keerulisemaks, seekord oleme panustanud lihtsustamisele, kuid see eeldab väga sügavaid analüüse ja selget poliitilist seisukohavõttu parlamendilt, et mida me tahame saavutada ja kuidas. kui me tehnilised asjad paneme ühte patta poliitiliste asjadega, siis me seda suppi ei jõua kunagi ära süüa viimane sõnasoovija on härra Tarand. suur tänu. ma teeksin äh, ettepaneku vastata ise härra Olbrechti küsimusele, kuhu me oleme võtnud suuna kogu selle asjaga. ja ma tunnen siin äh, sellist äh, hõngu, et Euroopa Komisjon tahab endale pandud kontrolle vähendada ja piirata parlamendi seadusandlikku pädevust ja ka nõukogu pädevust, mis igasuguse demokraatia DNA-d arvestades on õige lähenemine, aga parlamendisaadiku DNA-le läheb see risti vastupidi. ja ma kutsun kolleege üles sellistele tendentsidele selgelt vastu astuma. härra Ali suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid mina arvan, et äh, me oleme sattunud äh, täielikku dokumentide merre. meil on suur õnn, et raportööriks on proua Kressle, sest tema saab vähemalt aru, millest käib jutt. Äh, väga konkreetsed küsimused. eile jõudis meieni kakssada viiskümmend lehekülge, on täiesti äh, Äh, naeruväärne eeldada, et me oleme tänaseks kõik need äh, äh, lehed läbi lugenud. loomulikult me kõik toetame seda, et hakatakse reegleid lihtsustama, aga ennekõike on tegemist poliitilise küsimusega. loomulikult peab poliitikas arvestama ka pragmaatilisusega ja poliitika peab tõlgenduma tegelikkusesse. vähem reegleid tähendab vähem vigu aga samas me ei tohi lubada seda, et eh, kõik hakkavad reegleid kohandama just sellisesse vormi, nagu neile parasjagu sobib. Eh, see tänane komisjoni ettekanne, mille nad hetk tagasi tegi, hõlmab tegelikult endas ka seda soovi, et komisjon hakkab oma kohustusi panema liikmesriikide õlgadele, mida see siis tähendab, see jagatud haldus näiteks neljas slaid, mis siin täna oli üleval, see viitab konkreetselt sellele. nimelt äh, auditikohustus äh, ja kontrollikohustus antakse ka nüüd üle liikmesriikidele. aga äh, mis saab siis, kui liikmesriikide süsteemid on väga piiravad, kas siis kogu see asi jääbki topi-, tupikusse? sest lõpuks on nende vahendite kasusaajad ju liikmesriigid ja liikmesriikidel on vaja väga selgeid poliitilisi sõnumeid äh, tulevate muudatuste kohta. Neil ei ole vaja seda, et neile pannakse lisakohustused. komisjon praegu kannab äh, oma kohustusi üle liikmesriikidele. selline mulje on jäänud minul ja ilmselt keegi eh, ei eh, ole vastu sellele, kui ma ütlen, et eh, see lihtsalt ei ole mõeldav. nüüd edasi, slaid kümme. siin ma ei saa hästi aru. kes on see, kes hakkab hindama seda, kas eksperdid on usaldusväärsed või ei? ja vastamata on terve rida teisi küsimusi veel. loomulikult on kogu selles ettepanekus ka väga palju positiivset, selles, nendest positiivsetest asjadest, mida on, nagu ma ütlesin, ei hakka ma praegu rääkima, sest aega ei ole. aga kolmeteistkümnes slaid ka see jääb mulle segaseks, kuidas me siis saame neid äh, kodanikke kaasata, kas me paneme nendele mingisuguse kaasvastutuse või kanname osa vastutusest nendele üle, mis, mis see tähendab konkreetselt? mis asja see tähendab? mida tähendavad need äh, konsultatsioonid, kas tulevad rahvahääletused või mis asja? nii et siin on põhimõttelisi küsimusi, mis peavad leidma vastuse. ja üheksateistkümnes slaid jah, see põhimõtteliselt, äh, mis on siin sihikule võetud, on mulle ka meeltmööda. aga jällegi, põrkume kohe vastamisi küsimusega, mis on usaldusväärne. Äh, hinnangud äh, ja aruandlus, kas see on tagatud selle ühtse auditiga? kas on tulemas pädevate asutuste nimekiri? kes võivad need kontrollid läbi viia. sest et need organisatsioonid peaksid ju kõik lähtuma samadest reeglitest, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus. on ka teisi kolleege, kes on viidanud sellele, et millise poliitilise suuna me, me võtame vahendite haldamisele liikmesriikides, millisel alusel me kava-, hakkame suunama neid vahendeid? aitäh. Nonii ega see asi ei saa olema lihtne. sellepärast, et Euroopa Liit põhimõtteliselt on institutsioon, kes jagab raha laiali. ja kes tahaks raha laiali jagada, teades, et kõikidest põhimõtetest peetakse kinni ja et on tagatud kõik vältimatu kontrollid selleks, et me saaksime puhta südametunnistusega selle raha välja anda ja seega me pakume välja reegleid, reegli, reegli järgi ja siis oleme pärast üllatunud, et otsuse langetamiseks läheb kaua aega, et need, kes soovivad toetust Euroopa vahenditest, on mõnikord mattunud täiesti hingetuna reeglite koorma alla ja Santeri komisjoni ajal oli selline kontekst, et tuleb igale poole, tehti tööd sellises kontekstis, et ikka, ikka asjad tuleb ära reguleerida selleks, et igasugused äh, kõhklused äh, eemaldada. nüüd on olukord natukene teine ja peab olema suisa võib-olla ennustaja äh, võimetega, et näha, milline see lahendus peaks olema, aga võib-olla peame natukene usaldama asju rohkem, sest et muidu see töö väljub kontrolli all see on äh, tõesti ausalt öeldes üks suur avantüür, millesse me nüüd üheskoos astume ja põnev ka ja füüsilised isikud. mina Prantsuse kodanikuna äh, saan aru, et meil on ju erinevus füüsilise ja juriidilise isiku vahel. juriidilised isikud on ettevõtted, äh, institutsioonid, ühistud ja nii edasi usaldusfondide puhul tuleb täna muuseas see äh, töötuba meil miks usaldusfondid luuakse, selleks, et oleks võimalik teha rohkem, kui eelarve lubab ja tegelikult peaksime olema nende osas väga piiravad, sest et tõesti, nende osas meil ei ole kontrolli selles osas, mis saab edasi. komisjon tahab jah, alati anda rohkem ja rohkem, aga poliitika peab mingil hetkel ütlema, et kuhuni me läheme ja tõmbama pidurit, sest muidu äh, muutub see asi juba natukene mõttetuks, nii et see oli natukene siis eelvihjaks täna pärastlõunasele koosolekule kõik, mis täna hommikul öeldi, ilmselt äh, stimuleerib tegevust komisjonis, eriti härra Volbrüki ergutab. ta tuleb siia meie ette kõige suuremate kavatsustega ja parimate kavatsustega ja tahab edasi liikuda, aga nii nagu proua Kressle ütles, äh, me, äh, meie ees on üks igavene suur töö. nii et annaksin komisjoni meil, meil on neid slaide veel, nagu ma aru saan, komisjoni esindaja, võib-olla vastate sellele esimesele voorule enne ära. suur tänu, väga asjakohaseid märkuseid tehti ja esitati küsimusi ja muidugi tuleb arutada seda tasakaalu, kus me leiame selle tasakaalu lihtsustamise ja piirangute vahel lihtsustamise juures on oluline ja seda tuletaksin teile kõigile meelde, et me tegeleme siin otsene, otsese ja kaudse, ega, aga mitte jagatud haldusega, kuna jagatud halduse kavad alles algavad ja me ei taha neid puutuda praegu, aga järgmiste, järgmise põlvkonna probleemide juures me selle juurde ka tuleme. praegu ei ole see meie eesmärk, ehk siis praegu me liikmesriikidesse mingit vastutust üle ei vii Äh, mis puudutab eelnevat auditit taotlejate jaoks, siis me eemaldame Euroopa Liidu äh, poolsed liigsed tasandid, aga me ei hakka liikmesriikidega ühtlust-, ühtlustama midagi, mille jaoks meil puudub pädevus. mis puudutab äh, sektorit, sektoriaalseid muud-, muudatusi, siis raportöör ütles, et need on tagasihoidlikud ja tuleb minna kaugemale, jah, muidugi sektorid tuleb ka järgmise MFF-i raames ümber töötada aga praegu me ei saa seda kõike teha, saame neid eh, lihtsalt ühtlustada peamiste eh, finantseeskirjade lihtsustamise põhimõtetega. mis puudutab eh, sponsorlust, siis me ei, meie ettepanek ei ole siin midagi ennenägematut, me lähtume rahvusvahelisest ja liikmesriikide praktikast. Äh, finantseeskirjade määrusest tulenevalt peame lähtuma võrd-, võrdsest kohtumisest, proportsionaalsusest, äh, lähimuspõhimõttest, me peame kontrollima, et puudub huvide konflikt ja meil peab olema ka sponsorite register. Äh, me mõistame, et need on täiesti õiged eeskirjad, ehk siis rahalisi toetusi sponsorite poolt ei tule, vaid need oleksid mitterahalised ja me oleme täiesti valmis neid ka edasi arutama, neid küsimusi, aga neid tuleb vaadata konkreetses kontekstis mis puudutab kinnisvara ja hooneid, siis ei, ei ole me ka siin näinud ette äh, olulisi muutusi, esitame lihtsalt küsimusi, nimelt kas on täiesti normaalne komisjoni poolt saada laen äh, toodete taaskasutamiseks või hoonete rentimiseks, kui komisjon rendib hoonet välja, siis ei taha saada seda raha kasutada, aga võib küsida laenu, see ei ole ju loogiline äh, finantshalduslikust küljest ehk siis need küsimused sooviksime me parlamendiga läbi arutada ja mis puudutab rangeid eh, kontrolle hoonete müümise osas, siis on vaja nii nõukogu kui parlamendipoolset eelnevat nõusolekut selleks, seega teie pool on piisavalt, eh, teie poolel on piisavalt hoobasid selle kontrollimiseks. aga see, need ettepanekud ei tule tühjalt kohalt, me peame vaatama ka kont-, konteksti, meil on ex-ante põhjalikud kontrollid ette nähtud äh, Äh, vastavalt poliitikatele ja teiste organisatsioonide eeskirjadele samuti. Äh, pärast põhjalikku kontrolli oleme alles järeldanud, et me äh, võime usaldada selle organisatsiooni auditeerimist. me ei rakenda seda põhimõtet mitte kõigile, vaid eelnevalt viiakse läbi meie rahvusvahelise partneri põhjalik kontroll. mis puudutab läbipaistvust, siis tulen selleni teises esitluse osas siis me näeme, et mingisugust tõhususe vähenes, vähesemist kontrollides ei ole, me kasutame eh, kõi-, kõike, eh, kõiki küsimusi tulenevalt aluslepingutest, kui me aluslepingut nüüd vaatame, siis komisjon, eh, komisjoni pädevuses on eelarve ja sellest me ka lähtume me kasutame eelarve elluviimisel mitmeid partnereid, kes aga ei ole meiega samal tasandil, seega ei ole siin mingisugust seda äh, sammu tagasi komisjoni poolt seoses vastutusega, me ei püüa vastutust äh, äh, kuhugi mujale üle lükata ja eelarve täitmise heakskiitmine jääb muidugi teile. mis puudutab kodanike kaasamist, siis me räägime siin lihtsatest konsultatsioonidest, mitte mingisugustest rahvahääletustest, küsime kodanikelt, mida nad eelistavad Äh, samuti äh, vastutav pädev asutus, kas liikmesriigis või komisjonis, äh, siis peab arvesse võtma seda, mida kodanikud on öelnud. mis puudutab usaldusfonde, siis sellele ja aruandlusküsimustele vastan pärast praegust esitlust, kuna need käsitlesid esitluse järgmist osa ja nüüd lähengi esitluse enda juurde aga üldiselt eh, kommentaariks raportöörile, eh, et meie dokumente on raske järgida, muidugi eh, nõukogus võetakse see artiklite kaupa läbi ning koostame üksikasjalikud tabelid selles osas, mida need muudatused kaasa toovad erinevate sätetega. aga võin öelda ainult nii palju praegu, et olulisemad muudatused on sinna sisse pandud, vähem olulised muudatused tulevad suunistega edaspidi, aga need on komisjoni jaoks äh, kohustuslikud ning peavad katma kõik kulutused, seega me äh, kasutame sarnaseid äh, eeskirju ka oma eelarve täitmise küsimustes, seega meie arust on tasakaal leitud, aga muidugi üksikasjalikult peatükkide kaupa me vaatame selle veel nõukogus üle tänu. Lähme teise, teise koosoleku osa juurde. seda on juba puudutanud mitmed meie selle komisjoni liikmed ning see puudutab eh, suur, suurendatud koostalitusvõimet erinevate vahendite ja haldus eh, moodulite vahel. praegusel hetkel on meil struktuurifondid, rahandusvahendid ja EFSI, neid ei ole alati lihtne kombineerida. leiame, et seda peaks kuidagi lihtsustama, sest see aitab meil kõige paremini oma piiratud vahendeid kasutada. kuidas kavatseme seda teha, kavatseme võimalikult äh, palju kasutada äh, erinevaid äh, reegleid neid lihtsustades, siin on konkreetsed äh, näited, näiteks äh, äh, kas raha, kombineerime rahandustusvahendeid kasutades rahandustamisreeglitega seotud eeskirju otsehalduses tunned hästi oma partnerit, seega kui on vaidlus, ei ole vaja kui me kombineerime F-sid ja S-id, see on oluline, siis soovime muuta eh, struktuurifondidega seotud eh, eeskirju, et neid oleks võimalik kombineerida eh, ESIF-iga seega jäävad struktuurifondidega seotud eeskirjad alles, aga nad on kooskõlas EFSiga ning äh, mõlema äh, kombineerimine on võimalik. igatahes on meil olemas äh, sidusad reeglid, mida võimalik koos kasutada, kuid ei saa öelda, et liikmesriikide fonde enam olemas, sest nemad endiselt vastutavad nende fondide eest ning mis puudutab nüüd Euroopa Investeerimispanga investeerimisfondi, siis neil on olemas omavahendid. praegusel hetkel ja eh, on see vajalik, kuid seda on praktiliselt võimatu kasutada, on vaja rakendada kolme erinevat tüüpi eeskirju, eh, mis on seotud investeerimispanga EFSI ja ESIga. ja tulevikus kavatseme muuta esifondi kasutamist, oleme kõik tõkked võimalikud äh, äh, probleemid, äh, mis takistavad selle kooskasutamist EFSiga ära. ühesõnaga, meil on sidusad eeskirjad, need ei ole ainult üks need ei ole ainult ühed eeskirjad, sest liikmesriigid on endiselt vastutavad oma fondide kasutamise eest, vaid on, vaid teise, ettepaneku teises osas tehakse siis soovitus äh, et äh, neile, neid üritatakse, äh, <clears throat> neid eesmä-, eeskirju üritatakse äh, kooskõlastada ja seega valmistada, võimaldada nende vahendite kombineeritud kasutamist. nüüd eelarve paindlikum haldamine. oleme sidusrühmadega teinud tihedat koostööd, oleme teinud ettepanekuid äh, näiteks eh, kiiremate maksete osas solidaarsuse globaliseerimise kohanemise fond, samuti Euroopa eh, usaldusfondidele eh, tegevuse autoriseerimine Euroopa Liidu siseselt ja tuleb üritada leida ka ühine raamistik, selline ühine auditiraamistik ja kontrolliraamistik eelarve garantiidega seotult ja see on ka kirjas, kirja eh, kümme, teaduses kümme. nüüd see, mis puudutab paindlikkust, üks eesmärk, mille esitasime, millest sai palju kommentaare, on eh, liikmesriikidel võimalus teatada, et neil on raskusi eh, struktuurifondide vahendite rakendamisega oma riigis ja ta võib anda need tagasi komisjonile, kus sellega kas otseselt või kaudselt hakkab keegi tegelema ning seda tehakse ainult siis, kui liikmesriik taotleb seda võimalust ja seda rakendatakse kas otseselt või kaudselt komisjoni poolt konkreetsete eh, programmide ellurakendamiseks selles liikmesriikides. näiteks selline programm eh, oli näiteks eh, programm, mis toetas e VKS-id e liikmesriigis, liikmesriik aga teab, et äh, suur hulk projekte peaks äh, finantseeritud saama äh, VKE-de toetamiseks oma riigis ja selle asemel, et seda raha mitte kasutada, vaid kantakse need vahendid üle komisjonile, kes kasutab ise seda VKE-de aitamiseks selle riigi territooriumil. ehk siis tõepoolest üritatakse kasutada raha kõige paremal viisil ära selles on teada fonde lihtsalt liikmesriikidesse. mis puudutab nüüd äh, paindlikkust, siis kiirem äh, solidaarsusfondi äh, ja garantiifondi kasutamine, nagu te teate, tegemist on kahese protsessiga, kõigepealt esit-, puudutab see taotlust ja teiseks see paranduseelarvet, me üritame seda lihtsustada, öeldes, et kui lubatakse vahendeid kasutada äh, Eh, on komisjon võimalik, komisjonil on võimalik teha ka autonoomne ülekanne, sest eh, see aitab eh, vahendeid kiiremini kasutusele võtta. nii globaliseerimisega kohanemise fond taaskord, kui oled andnud õiguse vahendeid kasutada, siis ülekande tegemine on automaatselt sellega kaasatud. see tähendab seda, et vahendid jõuavad kiiremini kohale sinna, kus seda vaja on, kus on toimunud näiteks looduskatastroofid või näiteks on suur tööstusasutus suletud. usaldusfondide paindlikkus. ärgem sattugem segadusse, me ei ürita teha usaldusfondidest äh, tavapärane poliitika. see ei ole sugugi mitte meie eesmärk me lihtsalt oleme näinud, et hiljutine migratsioonikriis on näidanud, et meie tegevused, seal on oma piirid, me ei ole alati tõhusad, siis see võib tähendada, et sellel võib olla mitte ainult välised tagajärjed, vaid ka sisemised tagajärjed ning millised need tagajärjed võivad olla. sest me võime näiteks toiduabi osutada Euroopa Liidu piirideni, kui nad on äh, Äh, üle piirid ületanud, ei saa sama usaldusfondi vahendeid enam kasutada ja ei saa enam ka äh, toiduabi samamoodi eraldada. seega me palume äh, võimalust ka, ka migratsioonipoliitikat tõhusalt kasutada ka siis, kui Euroopa Liidu piir on ületatud. kui fondid, vahendid kasutab, eh, tõstetakse ümber sisepoliitika valdkonnast, siis eh, on endiselt võimalik eh, täielikku kontrolli võimalik läbi viia usaldusfondide puhul. ning oleme teinud ka ettepaneku suurendada ka parlamendide õiguseid usaldusfondide loomisel ning loome, kuuleme sellest täna rohkem pärastlõunal ja praegusel hetkel ei ole informatsiooni puudu, vaid peame lihtsalt informatsiooni kokku panema ning äh, keskenduma kahele momendile, mis äh, on väga olulised, kõigepealt eelarveprojekt ja eelarve kasutamise kinnitus. kõik need raportid äh, pannakse kokku, et need oleks mõtestatud ja aitaks võrrelda informatsiooni ja võrrelda kõiki neid raporteid, mis on ette nähtud, mida me siis välja pakume, ehk siis Euroopa tasandil eh, rahastamisvahendid kokku panna ühte raportisse ja samuti hinnangud erinevatest ametitest vastavalt artiklile kakssada kaheksa, eh, samuti eelarve kasutuspõhised raportid ning eh, tulemuspõhisus. ja nagu te näete, parlament saab endiselt informatsiooni. nagu te näete, me üritame kõik need, eh, kogu selle informatsiooni panna eh, rap-, ühte raportisse eh, vastavalt artiklile kolmsada kaheksateist Euroopa aluslepingutest. et lõpetuseks sooviksin öelda, et me ei soovi head finantsjuhtimist nõrgendada ja näide selle kohta on see, et me tugevdame äh, pettuse vastast kaitset ja rikkumiste vastast kaitset. me vara-, tegeleme, me tegeleme varajase, varajase tuvastamise küsimusega ja ka väljajätmisküsimusega. kokkuvõttes loodan, et lubate meil teid, me teid veenda, et tegemist on hea ettepanekuga. Si suur tänu teile selle ettepaneku eest, mis eh, eh, võtab kokku need ettepanekud, mis selle määrusega ka kaasnevad. kas proua Kresle soovib eh, midagi meile öelda täienduseks? lisaks sellele, mida me just praegu kuulsime komisjoni poolt vielen Dank nochmal. Also ich weiß wirklich, dass es eine, eine komplexe Au- jah, suur tänu. ma tean, et äh, see on väga keeruline ülesanne ning mis puudutab usaldusfonde, siis äh, minu arvamus on äh, sellest täiesti erinev Äh, see ei peaks piirduma ainult äh, rändeküsimustega, nagu ütlesite, siis äh, mõnes mõttes on see ka loogiline, aga me teeme siin selliseid asju, mille mõju me ei saa tegelikult hinnata ja mida me ei saa seirata, me ei tea, mis selle tulemuseks on, kui me hakkame erinevaid fonde kombineerima kui toetused on näiteks täiendavad äh, finantsinstrumentidele ja alluvad finantsinstrumentide eeskirjadele, siis tegelikult äh, aruandluskohustus äh, väheneb, aga praegu me näeme, et aruandluskohustust on jagatud eeskirjade kaudu erinevate fondide kasutamisse, aga minu arust on sellise lähenemise näol tegemist suure veaga Teie vaatate üsna vapralt tulevikku, ütlete, et kaasrahastamise eeskirjadest tuleb kinni pidada, aga kes on see, kes tagab selle, et äh, peetakse kin-, kinni ka rahastamise piirmääradest jagatud rahastamise korral? Äh, muidugi on väga hea, kui me paneme paika kõigile ühtsed reeglid, aga tegelikult äh, võib see olukord äh, kujuneda väga erinevaks. ma tahaksin paindlikkust, seda on meil vaja, meil on vaja asju lihtsustada, aga see ei peaks minema lihtsamaks nende inimeste jaoks, kes niikuinii teavad, kuidas raha järgi minna ja kuidas raha saada. me peame tegelikele kasusaajatele tõesti midagi tegema. huvitavaid ettepanekuid on, mida ma toetaksin. teistes küsimustes me peame kindlasti veel need asjad läbi rääkima ka veel teiega näiteks äh, mina tahaksin teada, kuidas äh, see kõik hakkab välja nägema, kuidas me läheme sellest kaudsest haldusest äh, otsese halduse peale, kõik erinevad etapid, kuhu me vahendeid saadame, sellepärast et ainult nii on võimalik aru saada, et see asi on ka kõik mõeldav. liikmesriigid on jagatud halduse üle kindlasti rahul ja jõuavad selle peale šampust aga struktuurifondidega on asi olnud seni niimoodi, et raha paigutatakse siit-sinna ja sellepärast on rakendamine ka nii kaua aega võtnud. aga kui me nüüd reegliks teeme selle, me oleme üritanud alati, alati neid üksikjuhtumeid piirata, aga kui me nüüd selle loosungi all, et kõiki fonde on võimalik omavahel kokku panna, siis lõppkokkuvõttes jääb kõigile võimalus ähm, ise teha, mis nad tahavad ja me ei saa sellest isegi aru ja minu meelest see oleks viga meil on vaja tagatisi, ootan, mida ütleb Kontrollikoda selle peale, ma ootan seda. sest et Kontrollikoda peab aitama teil ka neid asju natukene selgemini näha. ja mõned äh, soovitused on ka meil selle kohta, mida me teha, tegema peaksime. kahjuks ei ole meil tõesti aega mina üheksandal märtsil oma raporti esitan koos äh, kaasraportööriga, aga ma ei tea, kas see kellelegi meeldib, seda ma ei oska ette lubada. jah, kui meil ei ole omavahendeid eelarves ja kogu raha tuleb liikmesriikidest, siis on tegelikult äh, see arvutus ju lihtne, liikmesriigid tahavad oma asjad tagasi saata, meie eelarve on selline jaotav eelarve. üritame seega äh, raha tagasisaatmist lihtsustada. justkui nagu. härra Ashworth, kas te soovite midagi öelda kaasraportööril? jah, lühidalt, härra esimees, tahtsin teha ka mõned märkused. kõigepealt äh, mina arvan, et me peame komisjonile kinnitama seda, et me oleme nende eesmärkidega nõus, jah, kriitika ja negatiivsed märkused äh, on kõik õigustatud, aga sellegipoolest me nende mõningaid novaatorlikemaid ettepanekuid siiski ka ju toetame. aga mina tahaksin kinnitusi saada eriti kontrollide kohta Äh, jah, uued menetlused, aga me peame tagama selle, et uute menetlustega käivad kaasas ka uued kontrollid, näiteks äh, need äh, kindlasummalised maksed ja ühtne audit, mille komisjon on välja pakkunud komisjon on teinud need ettepanekud pärast huvipooltega läbirääkimisi, kes eelmine, sel aastal pärast seda konsultatsiooniprotsessi ütlesid, et see on väga riskantne valdkond, nii et kuidas me selle probleemi seljatame. paljud kolleegid rääkisid usaldusfondidest, täna pärastlõunal on see meil uuesti esil. ma ei taha neid ettepanekuid tagasi lükata, aga meil on vaja detailsemat infot kehtestavate kontrollide üle. ja kolmandaks minus valitseb äh, veel arusaamatus ja kõhklus EFSiga ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahelise seose kohta. mul on veel meeles, kui EFSi juurutati, siis väga selgelt öeldi, et see ei ole struktuurifondide käepikendus. väga selgelt toodi EFSi sisse eraldi selleks, et uue uutele probleemidele vastu astuda, et kaasata kõrgema riskiga investeeringuid, aga praegu selgitatakse seda justkui praeguse olukorra pikendusena, ma tahaksin kinnitust selle kohta, et see ei ole nii. ma tahaksin, et EFSI on nii, nagu ta esialgu välja kuulutati ja õigesti ta kuulutati välja, et seda ei hakata nüüd lahjendama ja see on mingisugune struktuurieelarve pikendus ja komisjon rääkis lõpuks aruandluse ühtlustamisest, seda ma toetan, selle positiivsed mõjud juba eelmisel aastal olid ka selgelt näha, aitäh! suur tänu! härra Pirinski, palun! suur tänu, härra esimees, ma üritan ka teha nii lühidalt kui võimalik. kõigepealt EFSI versus struktuuri ja investeerimisfondid. ma kutsuksin komisjoni tungivalt esile nendel põhjustel, millest juba siin on räägitud, et need reeglid, mis kehtivad struktuurifondidele, hakatakse kohaldama EFSI reeglites, sest seda ootab turg. no nagu te olete öelnud, meie eelarve on raha jaotamise eelarve ja eriti ühtekuuluvusfondi osas ta praegu ei teeni turgu ta teenib laiemat eesmärki, nimelt äh, suurem ühtekuuluvus, erinevuste vähenemine, sotsiaalsete ja majanduslike lõhede ületamine. ja on täiesti ebaloogiline öelda, et kogu see struktuuri ja investeeringute kava, mis on äh, mitmeaastaselt paika pandud, järsku hakatakse seda nüüd kohandama sellele, mida ütles härra Ashcroft, kõrge riskiga eh, projektide lahendamisele projekti põhjal, see on ebaloogiline, ma ei hakkagi siin laskuma suurematesse, eh, sügavamatesse detailidesse. nüüd eh, haldamine. kuulda on olnud seda, öeldi, et leping sätestab selle ära, aga komisjoni esindaja kasutab kogu aeg sõna management, haldamine. kas ta astub vastu sellega lepingule, aluslepingutele, sellepärast et loomulikult äh, on seda haldust vaja selleks, et äh, rakenduspoolel täita aluslepingute poolt seatud eesmärgid. kas me nüüd peaksime rääkima usaldusväärsest finantsrakendamisest või mitte finantsjuhtimisest enam? mis iganes see ka tähendab, see kõik ei ole vettpidav. ja usaldusfondid, ka selles osas on olnud kuulda, et nad on osa eelarvest ja et meil on äh, pädevus nende üle, aga lisas kolm on öeldud, et kuigi neid fonde haldab komisjon, on nad eraldiseisvad Euroopa Liidu eelarvest ja seega on nende vahendite kasutamine allutatud äh, eraldi reeglitele vastavalt kokkuleppele, mis on alla kirjutatud komisjoni ja e teiste äh, rahastajate vahel. ja mis puudutab nüüd ressursside piisavust või mittepiisavust, et eelarves ei ole piisavalt raha, tuleb luua usaldusfond, no kuulge, usaldusfondi on võetud raha eelarvest ja tegemist on olnud üsna mitme programmiga mis on ka eelarves programmeeritud, näiteks Aafrika usaldusfond, kogu summa siin on äh, üks koma üheksa miljardit, millest Euroopa Liit on andnud üks koma kaheksa miljardit ja liikmesriigid kolmkümmend neli miljonit. nii et millest käib jutt? me nüüd oleme otsustanud, et on karjuv vajadus vahendite järele, üritame nii palju vahendeid leida kui võimalik olukorras, kus vahendeid on vähe ja anname ära õiguse järelevalvet omada selle üle, mis toimub, see on täiesti ebaloogiline ja mõistusevastane. suur tänu selle seisukoha esitamise, härra Olbricht ma tahaksin jätkata sealt, äh, kus lõpetas härra Prinski, see ei ole mitte ainult äh, mõistusevastane, vaid äh, niimoodi asju tehakse, see ei ole muuseas juhuslik. see ongi kogu selle süsteemi loogika. nii et ma arvan, et see ei ole juhuslik, et see asi on nii läinud. üritatakse muuta Euroopa Liidu rahastamise iseloomu millest me ka eelarve puhul oleme rääkinud, me ei räägi mitte siin tehnilistest küsimustest, vaid eelarve filosoofiast, me kanname eelarvest raha teise instrumenti ja tegelikult äh, muudame sellega finantsvahendite ülesehitust Euroopa Liidus ja sellepärast me sellest täna pärastlõunal ka räägime aga ühte asja tahtsin veel selgitada. ma olen täis, äh, täiesti nõus härra Ashwordiga selles osas, et algusest peale kuulutati EFSI välja struktuurifondidest täiesti eraldiseisvana, see oli kõrge riskiga projektide rahastamiseks ette nähtud. nüüd tehakse ettepanek ja see on täiesti tõsi ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on komisjoni sõnavõtt selles osas, et e-, e-, EFSile ja struktuurinõuetele on pand-, struktuurivahenditele on pandud erinevad nõuded ja see on täiesti vastuvõetamatu. EFSilt vahendeid saada on suhteliselt lihtsam kui struktuurifondidest. ja kui on asi, et EFSi, et vabandust, et struktuurifondis hakatakse kandma üle projekte EFSisse, no näiteks sellised riskantsed projektid nagu maanteed, eh, novaatorlikud küll, aga riskantsed. ja otsustatakse, et toome siis need ära struktuurifondide alt ja võtame raha EFSist teisena tehakse ettepanek, et hakatakse raha äh, kandma VKE-desse, sest et struktuurifondidesse praegu hästi ei toimi, et paneme selle EFSI alla, aga kas see jääbki siis nii, kas on alaline või ajutine süsteem, kas me tahame eelarve struktuuri ümber äh, korraldada või me loo-, räägime mingisugusest ajutisest instrumendist, äh, mis on nii-öelda äh, pääsemisstrateegia, kui me raha ei, ei saa kulutada, lähme EFSI-sse, kus see toimub kiiremini ja lihtsamalt mulle tundub, et selline alaline mehhanism ei ole äh, mõistlik. me peaksime tegelema öö, äh, asjadega, mis on stabiilsed ja selged. võib-olla ma sain kogu sellest asjast valesti aru. aga praegu mulle tundub, et see on nagu meil mingi pääsemisstrateegia, mida me ette valmistame endale. härra esimees see Euroopa strateegiliste investeeringute fond, äh, te teate, kuidas see sündis, Junckerist sai komisjoni president konstanteeris, et kümme aastat on olnud äh, meil investeeringute defitsiit ja küsib siis enda käest, et kuidas eelarvesse raha saada ja käivitab instrumendi, millel on teatud finantsvõimendi, äh, raha ei hakata võtma struktuurifondidest, sellepärast et see on jagatud liikmesriikidele ja seda me ei hakka näppima liikmesriikide rahakotti äh, fin-, mitmeaastase finantsraamistiku äh, algusest peale kaheksakümmend protsenti pannakse kõrvale põllumajanduspoliitika struktuurifondi ja ühtekuuluvusfondi jaoks ja seda me ei puutu, sest kõik liikmesriigid tahavad oma vahendid tagasi saada ja liikmesriikide pealine mure on see, et nad peavad kontrollima, kas nad said oma raha tagasi või ei. ja ausalt öeldes äh, jah äh, kõik, mis on äh, aga liikmesriikidestes äh, ülevalpool Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, sellega pannakse natukene sinna põrsasse raha, viis miljardit peaks tulema investeerimispangast ja siis mõned miljardid Euroopas, korrutatakse neid võimendusefektiga ja nii edasi. tehakse igasuguseid selliseid valemeid. lihtsustamise puhul ma ütleksin, et teinekord äh, on meie ees asjad, mis on võib-olla marginaalse tähtsusega. näiteks äh, mul on endal piirkonnast äh, selline näide, et üks meie sõpruslinn äh, pöördus komisjoni poole toetuse saamiseks. ja komisjon ütles, palun Euroopa Kodakondsuse Fondist viiskümmend tundi täitis seda rahataotlust, saatis komisjoni, komisjon vastas, vaatasime läbi Äh, te saite viiskümmend punkti sajast, äh, aga sellest ei piisa, sest peate saama vähemalt äh, seitsekümmend viis punkti. see räägib paarist miljonist eurost, kas me peame siis tõesti tekitama inimese sellist pettumust või peaksime siin nägema ette mingisuguse lihtsustamise? me peame lihtsalt mõtlema, et kas me hakkame sekkuma või ei hakka sekkuma. kui meil on lähimuspõhimõte, Äh, mis peaks olema liikmesriikide pädevuses, siis võib-olla teinekord sellele peaks mõtlema. see tekitab meelehärmi. ja see annab võib-olla komisjoni äh, ameti, ametnikele tööd selliseid asju teha, aga rahva seas tekitab see lihtsalt meelepaha. seesama sõpruslinna linnapea ütleb, et no räägib sõpradele kõikidele, et näe, nägin nii palju vaeva, täitsin seda ankeeti, ei saa mitte midagi ja küsimus on selles, et kas mõnikord me peame sekkuma või ei pea sekkuma ja teinekord on parem mitte sekkuda. nii näiteks nagu ka VKE-de puhul väga raske on eh, regionaalpankadel VKE-de eest eh, hoolt kanda, aga Brüsselis seda teha on veelgi raskem. nii et meie ise, poliitikud, peame nendele asjadele mõtlema. kui me üritame kõige osas eh, sõna võtta, siis lähimuspõhimõte satub ohtu ja küsimus on selles, et kas me üritame kaasa aidata äh, inimeste jõupingutustel või ei, jah, võib-olla me nende kontrollide ja kõige sellega tekitame tööd äh, komisjoni ametnikele, aga tekitame raskusi inimestele, sellele ma tahtsin tähelepanu pöörata. kõige väiksemad projektid ei tekita erilisi pro-, probleeme, aga probleem on selles, et väikeste projektide puhul halduskulud on väga suured. tekib palju vääritimõistmist äh, ja veamäärad on kõrged. härra komisjon, äh, tõesti väga huvitav see, mis te, äh, komisjoni esimees, te olete kinni kokku pannud ja väga paljutootav, aga tööd on vaja ära teha meil mõlemal poolel, teie poolel ja meie poolel aga ainult üheskoos me tuleme sellest asjast välja. lihtsustamine. seitsesada kaheksakümmend lehekülge esitasite meile dokumendi, see on, see on nagu mingisugune karikatuur Brüsselist. nagu raportid, mille meie ise toodame. härra Pööge ja proua Peres, ma Äh, te-, avaldan tunnustust teile, sellepärast et teie esitasite kolmeleheküljelise raporti, aga teinekord siin majas ka töötatakse neljakümne, viiekümne leheküljelisi raporteid, täiesti loetamatu selline asi, kõigil on suva sellest, keegi ei loe seda. Ähm, ja see tõesti toob jällegi küsimuse Euroopa lisandväärtuse kohta esile minu meelest lisandväärtus ja oskus rääkida Euroopa kodanikega, kui me hakkame kodanikega rääkima, siis me, siis äh, tuleb kõigepealt hakata survestama riigi ja valitsusjuhte. Nemad muidugi ka-, äh, kahjuks äh, vaesekesed on väga vähe ametis tavaliselt, neid ohustab kogu aeg mingisugune valimine. Ähm, me peame välja tulema sellisest, et me räägime ainult nendega teate, ma ütlen, see mandaat, teine pool saab tõesti olema väga põnev väga,. väga-väga põnev. komisjoni esindaja kokkuvõtvalt. suur tänu, ma tahaksin lihtsalt vastata viimastele märkustele veel uh,. We are selecting these ex-. Äh, eksperdid äh, valime me lihtsustatud menetluse jaoks välja täpselt samamoodi, nagu valisime need välja teadus- ja arengus, arendustegevuseks. Äh, leiame vastava valdkonna eksperdid, kes on välja valitud läbipaistval viisil ja kantud täiesti läbipaistvasse registrisse ja ligipääsetavasse registrisse. ja see, selles osas meie nägemuse järgi riski ei kaasne, mis puudutab EFSist, siis äh, need märkused olid väga olulised ja oluline on ka see, et liikmesriigid saaksid äh, üle kanda fond, ühest fondist teise, näiteks riiklikust programmist kolmesse. Äh, kui seda tehtaks, siis avatakse sellega olulisi uksi ja me ei taha muidugi, et see saaks peamiseks rakenduskohaks aga me peame ette nägema vajaliku paindlikkuse selleks, et võimalikult hästi fonde ära kasutada ja need kaks võimalik, võimalust, mis me oleme ette näinud, aktiveeritakse ainult siis, kui liikmesriik seda soovib. milline on kõige parem kaitse, mis me saame liikmesriikidele äh, pakkuda, see otsus jääb neile. seega vaadake, mis potentsiaal nende instrumentiga kaasneb äh, ja pidage meeles, et see ei ole peamine poliitika instrument, mida me ette näeme ja muidugi on selliseid valdkondi, kus nii struktuurifondid kui EFSI saab kombineerida ja seda just riiklikel platvormidel ning seda tehakse just selleks, et vastavasse valdkonda ka liikmesriik rohkem panustaks, sest kõige suurem kasu on just selle liikmesriigi territooriumil me ei tohi seda võimalust käest lasta, aga see ei ole meie peamine poliitikavahend. ning mis puudutab Euroopa Liidu usaldusfonde, lõpetuseks ma ei mäleta, et ma oleks öelnud, et need on osa Euroopa Liidu eelarvest. mina ütlesin ja ma võin seda nüüd üle kinnitada, et eh, komisjoni siseaudit eh, ja vastav ametkond vastutab usaldusfondide eest ning teie, teile jõuab, teieni jõuab täielik aruandlus äh, seoses usaldusfondide kasutamisega. seda ma olen ka varem juba öelnud. samuti peetakse teiega nõu äh, vastava raha kasutamise osas äh, loodame, et teid saab kaasata tihedamalt usaldusfondide loomisesse et osalete nende fondide töös ja äh, täna pärastlõunal me neid küsimusi ka põhjalikumalt arutame. me püüame äh, liikuda edasi selles küsimuses äh, võimalikult parimal viisil, aitäh. Voilà. Et comment mesurer ja kuidas seda mõju muuta, milline on mõju indikaator, indikaator? proua esimees, kaasraportöör suur tänu! ma tahaksin tänada selle tänase arutelu eest kolleegidega ja, ja sellest, et andsite meile teatud punktid ette, oli väga oluline teiega rääkida, vaadata, kuhu suunas äh, need mõtted mõlguvad, tahaksin tänada ka komisjoni ja ma eeldan, et nad ka midagi Ehm, head välja kujundavad, eh, üheksas märts on see raport valmis, komisjon tahab meid kaasata, ega siis enam midagi valesti ei lähe, aga hea oleks, kui variraportööridega kohtumised võiksid pihta hakka-, hakkaksid. väga olulisi punkte on siin sees minu meelest ja, ja me peame sellele mõtlema. eelarve kontrolli komisjon eh, kavatseb korraldada ka veel ühe Ähm, töötoa selles küsimuses, kus me nendest raskuspunktidest räägime ja loo-, kutsume sinna ka eelarvekomisjoni liikmeid. mul on hea meel, et meil on kolleege, kes on mõlemas liikmed, see on vähemalt äh, täna ennast tõestanud ja mul on väga hea meel selle üle ja jääme siis, hoiame ühendust. suur tänu, härra Ashworth. ei soovi sõna, suurepärane. ja ma arvan, et äh, oleme astunud nüüd äh, siis uuele teele, meie ees on uus ülesanne, aga olen sellisele esimese aasta astunud konstruktiivselt ja tehnilistest punktidest räägib see küll, kuid on siiski poliitilist laadi, ma tahaksin seda rõhuda. see on äh, poliitiliselt väga tähtis punkt ja meie peame nüüd teadma seda, mis me tahame ja mitte tahta kõike ja asju, mis teineteisele vastu räägivad. me peame olema pragmaatilised ja me peame olema valvsad ja öö, äh, mitte midagi ei saavuta me ilma usalduseta ja riskide võtmine teinekord on ka oluline, teatud riskiga tuleb arvestada. Äh, head jätku kõigile. ma loodan, et aasta kaks tuhat seitseteist kujuneb teie kõigi jaoks rõõmsaks aastaks ja viljakaks aastaks. sellega on see istung lõppenud, tuleme tagasi kell viisteist null null kui jälle ühis, üheskoos äh, räägime siis äh, eelarve galaktikast, aitäh!